Welcome to this uh... tere tulemast meie tänahommikusele koosolekule. meid ei ole siin küll väga palju, aga loodan, et rohkem liikmeid jõuab veel enne hääletust kohale. meil on praegu parlamendis probleeme IT-süsteemidega seda ja just sellepärast võib-olla on meid ka siin nii vähe kohal. With... meil on väga raske infot edastada liikmetele ja me loodame, et see probleem lahendatakse, kui seda pole veel lahendatud aga loodame siis, et rohkem liikmeid on kohale, kui hääletus algab. meil on siin olemas kõik keeled täna, välja arvatud Soome, Läti, Leedu, Malta, Bulgaaria ja Horvaatia. Eh, ja ma arvan, et võime ka päevakorra nüüd kinnitada, kas ma lugesin selle kõik liiga kiiresti, et aga sellegipoolest loodame, et saame kinnitada, ütlesin siis, mis keeled on olemas ja läheme nüüd päevakorrapunkti number kolm juurde, mis puudutab siis paremaid äh, teenuseid ja kvalifikatsiooni. arutelud selle küsimuse üle on just alanud ja Europassi puhul kõige tähtsam areng on see, et nõukogu on täiesti uue ülesehituse välja pakkunud ja meie üritame nüüd tehnilisel tasandil analüüsida, mis moodi uus ettepanek erineb eelnevast. vaatame just sisulist poolt. komisjon on meile infot edastanud äh, ja kohtub äh, parlamendi teenistustega, nii et me loodame, et see analüüs on võimalik kiiresti läbi viia ja me saame siis jätkata arutelusid poliitilise sisu üle. ning nüüd annaksingi kohe sõna raportöör Toomas Mannile. kas te võiksite meid valgustada? suur tänu, proua esimees. me koostasime raporti tööhõivekomisjoni nimel koos kultuurikomisjoniga koostasime seda raportit, nii et meil oli siin tõesti kolleeg Malinoviga eh, hea koostöö kahekümne esimesel juunil toimus hääletus ja tulemus oli päris veenev, kuuskümmend üheksa liiget toetasid, üks jäi, neli jäi erapooletuks ja üks oli vastu, nii et me saime mandaadi läbirääkimiste pidamiseks. ja mandaadi puhul oli siis ka kuuskümmend neli poolt, kaks erapooletut ja kolm vastu. meil toimus nüüd esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor ja Marita Ulfskog juhtis neid äh, läbirääkimisi, ta sai selle ülesandega väga hästi hakkama ja meie jaoks oli väga tähtis näidata, et meil on vaja kaasaegseid meetmeid selleks, et me saaksime tõesti oskusi ja teadmisi Euroopas hoida. ja väga tähtis on, et seda Europassi siis ka erinevad rühmad kasutaksid, nii need, kes tahavad õppida, töötajad või siis ka ettevõtjad, kes ütlevad, et ähm, me oleme sellised ettevõtjad, kes soovivad Euroopa tööjõudu. tõesti väga tähtis on, et seal saaks kajastada nii inimeste kvalifikatsiooni kui ka erinevaid oskuseid ja mis puudutab üleüldiselt ESCO-t, siis me oleme väga erineval seisukohal komisjoniga, see süsteem ei ole veel juurdunud ja meie komisjoni seisukohti ei jaga. ja veel üks asi, mis minu arvates on tähtis, me tahame tõesti hoolitseda selle eest, et Europassi kasutamine jääks vabatahtlikuks. nii, nagu me seda tegime ka ECOR-iga, mina olin toona Euroopa Parlamendi ähm, nimel raportööriks ja me tõesti soovisime hoolitseda selle eest, et me arvestame erinevustega erinevates liikmesriikides, aga me soovime, et meil oleks meede, mis äh, sisaldaks võimalikult palju informatsiooni. nüüd kümnendal oktoobril toimus esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor ja kultuuri- ja tööhõivekomisjoni seisukohad on sarnased meie jaoks oli väga tähtis hoolitseda selle eest, et äh, meil oleksid kaasaegsed meetmed ja et me neid kaasajastaksime. väga tähtis on hoolitseda ka kvalifikatsioonide läbipaistvuse eest, meil peab olema info inimeste oskuste kohta ja on tõesti nüüd viimane aeg teha järgmisi samme, sellepärast et viimane otsus sellest valdkonnast tuleb aastast kaks tuhat neli, nii et tõesti väga tähtis seisukoht meie poolt, aga samal ajal me ei soovi sellist meedet, mis läheks liiga radikaalseks, et me soovime tõesti edasi areneda, mitte radikaalseks muutuda. kolleeg Malinovil ei ole täna võimalik siin olla, aga ma nüüd selgitaksin natukene ka tema seisukohti. tema ütleb nimelt, et Äh, tähtis ei ole mitte ainult see, et oskused oleksid liikmesriikidele teada, vaid tähtis on ka, et ettevõtjad kasutaksid seda, kui ettevõtjad tunnustavad äh, seda meedet, siis on sellest meetmest veelgi rohkem kasu. siis äh, Marita andis sõna ka eesistuja esindajale, siis Eesti esindajale ja kahekümne seitsmendal septembril jõudis ka nõukogu äh, Äh, kokkuleppele, nii et me võime öelda, et meie seisukohad ei ole nõukogu seisukohtadest üldse nii palju erinevad, vaatasime siin läbi lõiked üks ja kaks äh, äh, me rääkisime siin vabatahtlikkusest ja sellest, et tõesti väga tähtis on, et tegemist oleks vabatahtliku süsteemiga, lõikes kolm räägiti informatsioonisüsteemidest, mis on vajalikud ja artiklites neli ja üheksa, lõigetes neli ja üheksa räägitakse andmekaitsest ja selle tagamisest. see on meie jaoks väga tähtis. mina ise tõstatasin lõike viis mis puudutab Euroopa kvalifikatsioone, väga tähtis on see, et meil oleksid liikmesriikides äh, ja ka kutsekodades äh, info olemas oskuste kohta. siis ESCO, see on meie jaoks väga tähtis, tegemist on väga tähtsa algatusega, mida komisjon soovib läbi suruda. meie seda ei taha nõukoguga mitte. siin on väga raske koostööd teha, sellepärast et meil ei ole praegu liikmesriikidel piisavalt infot selle süsteemi kohta. me ei saa siin äh, nii-öelda keskselt tasandilt midagi peale suruda, me soovime, et liikmesriigid oleksid sellesse protsessi kaasatud. lõiked seitse ja kaheksa seal rääkisime rakendamisest ja järelevalvemeetmetest me soovime hoolitseda selle eest, et Europassist oleks kasu ka vanematel inimestel ja puuetega inimestel. sellepärast tuleb tõesti mõistlikud ettepanekud siin välja töötada. nõukogu ütlesid, et nad soovivad ülesehitust muuta, meil ei ole midagi selle vastu, lõige kuus ja ESCO, seal me oleme ühel nõul, lõige üksteist, mis puudutab liikmesriikide koostööd, ka seal oleme me nõukoguga nõus ja lõige neliteist täpselt samamoodi me tõesti peame hoolitsema selle eest, kuidas nüüd seda kõike rakendama hakata. üheksandal novembril toimub meil teine kolmepoolsete läbirääkimiste voor ja ma arvan, et me oleme selleks päris hästi ette valmistatud see tähendab seda, et me oleme liikmesriikidega ühel nõul, mis on väga hea ja komisjoni puhul tuleb meil veel natukene veenmist tööd teha sellepärast toimuvad ka praegu tehnilised kohtumised, kahekümne neljandal oktoobril toimub siis järgmine variraporti, raportööride kohtumine, seitsmendal novembril ka veel variraportööride kohtumine, üheksandal novembril on siis järgmine kolmepoolsete äh, läbirääkimiste voor ja seitsmendal detsembril siis äh, kolmas voor. nii et tõesti põhimõtete osas äh, suuri eriarvamusi meil ei ole ja ülesehitustest, äh, ülesehitusest võime rääkida ja selle muutmise peale mõelda, räägin selle siis järgmine kord. läbirääkimised toimusid väga heas õhkkonnas, Marita saab seda kohe kindlasti kinnitada ja tõesti nõukogu välja pakutud uus ülesehitus meile peavalu ei valmista ja nüüd raportöörid peavad selle lihtsalt läbi vaatama ja ma arvan tõesti, et me saame siin öelda, et sellest algatusest võib saada päris hea mudel kogu Euroopa jaoks, aitäh! aitäh selle ülevaate eest ja võin kinnitada seda, mida ütlesid. tõesti, tegemist oli väga hea avapauguga ja nüüd tegelevad selle küsimusega järgmised tasandid. kas keegi veel on kaasatud ja soovib midagi öelda? ma ei näe siin nii palju liikmeid. proua Juretšak, ähm, tööhõive peadirektoraadist, palun, teil on sõna. aitäh ma lihtsalt tahaksin ka selle hea koostöö välja tuua, seda ka tehnilisel tasandil ja kolleeg William teab väga palju Euroopast ja meil on tõesti hea meel teile äh, abi anda, eriti just parlamendi sekretariaadile edastada informatsiooni selle kohta, kuidas seda teksti on nüüd edasi arendatud sellest esialgsest ettepanekust äh, praeguse viimase versioonini ja me oleme veendunud, et me saame siin tõesti teha suuri edusamme mõlema kaasõigusandjaga. Äh, aitäh! ja läheme nüüd päevakorrapunkti number neli juurde, mis tähendab seda, et me asume kohe hääletama. ja ma eeldan, et Äh, rohkem saadikuid siia kohale ei tule. ja nagu ma eelnevalt ütlesin, meil on probleeme Euroopa Parlamendis äh, praegu IT-süsteemidega ja inimesed ei pruugi meie sõnumeid ja e-kirju kätte saada. me alustame hääletusega seitsme minuti pärast, sest me ootame poole kümneni, kuna see on kirjas meie päevakorras, nii et puhake seitse minutit ja siis jätkame. Friends, if you take your seat. sõbrad, võtke istet, me hakkame kohe hääletama ning esimesena hääletame arvamuse üle, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi taotlusi, Alma Viiva ja Itaalia. ning alustame kõikide lõigete üle kirja eelnõus, välja arvatud lõige neli, kes poolt, kes vastu, erapooletu, vastu võetud. ALDE ettepanek lõige neli kohta on tagasi võetud. ja nüüd hääletame lõike neli üle vastavalt Rahvapartei ettepanekule, kes poolt vastu, erapooletu, kontrollime. elektrooniline kontroll, hääletus algas. The vote is now closed. hääletus lõppes vastu võetud kahekümne kahe häälega Teil on võimalik seda näha väikestel ekraanidel laudadel. kakskümmend kaks poolt. seega vastu võetud. ja nüüd hääletame kirja üle muudetud kujul, hääletus algas. Is... hääletus sai ka kohe läbi vastu võetud kolmkümmend kolm poolthäält. Läheme edasi kompromissettepaneku üks juurde, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. me hääletame nimelt praegu, ütlen nendele, kes siin hiljem kohale jõudsid äh,, Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimise raporti üle ja läheme kohe nüüd edasi ka kompromissettepaneku kaks juurde, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. sada kaks elektrooniline kontroll, hääletus algas. ja hääletus lõppes. vastu võetud viisteist häält poolt. sada kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromisset-, ei, siiski muudatusettepanek, ei, kompromissettepanek viis, kes poolt? Nineteen was adopted, it falls yeah,. It falls because of langeb ära sellepärast, et sada üheksateist võeti vastu. kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm koos saja seitsmeteistkümnega, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss seitse koos muudatusettepanekuga. ei, siiski mitte, lihtsalt kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. peti üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. peti kolmkümmend kolm, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend viis, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist, kes poolt, vastu. kontrollime, kompromissettepanek kaksteist, hääletus algas. And, <coughs> and the vote is now. ja hääletus sai ka läbi vastu võetud kakskümmend neli poolthäält. kompromiss kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ette, muudatusettepanek kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kakssada üheksa, hääletus algas uh,. And the vote is now. ja hääletus sai läbi vastu võetud seitseteist poolthäält. kompromissettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viisteist, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. komprom-, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, ära, kontrollime. kompromissettepanek kakskümmend, hääletus algas. Is... ja hääletus sai ka kohe läbi. vastu võetud kakskümmend kuus poolthäält. järgmiseks kakssada kolmkümmend kaks kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, kakskümmend üks, te ei tõsta piisavalt käsi, nii et uuesti, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend neli, kes poolt, kakssada nelikümmend neli koos kahesaja neljakümne kahega, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa langeb ära, kakssada viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime kakssada viiskümmend kaks elektrooniline kontroll algas. ja sai läbi. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaks on vastu võetud kahekümne kaheksa poolthäälega. kompromissettepanek kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. ma pakun, et kontrollime, kakssada seitsekümmend seitse, elektrooniline kontroll algas ja sai läbi. vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kaksteist, esimene osa, kes poolt, vastu. esimene osa, jah. hakkame otsast pihta, kultuur kaksteist, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. kultuur kaksteist, esimene osa And the vote is open. hääletus algas ja lõppes ka kohe. vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält. kultuur seitseteist. kultuur seitseteist, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend kolm poolt. vastu erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kümme, äh, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üheksa poolt vabandust, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kakssada üheksakümmend, elektrooniline kontroll algas. ja lõppes vastu võetud, kakskümmend viis poolt häält. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, NV seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, NV üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, NV kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud NV kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. NV kolmkümmend neli, hääletus algas ja lõppes vastu võetud, kakskümmend neli poolthäält. NV kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada seitseteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üks, seda me ei hääleta see on raporti kohaldusalast väljas. kompromiss kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, kaks, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, kaks, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Päti kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada, ei, kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, kontrollime, kolmsada viiskümmend elektrooniline kontroll. And the vote is now closed. hääletus lõppenud ja see on kahekümne seitsme häälega vastu võetud. muudatusettepanek äh, kolmsada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm viis viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 nelisada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. peti kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mulle tundub, ütleb esimees kontrollime aga petitsioonide kolmekümnendat, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kakskümmend üks koos muudatusettepanekuga kolmsada üheksakümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, vähemalt vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelisada kakskümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kakskümmend kuus langeb ära. ja nüüd petitsioonide esimene. peti üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. peti kaks teine osa poolt, vastu uuesti palun, Peti kaks, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. aitäh, Peti viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Peti kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Peti kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Peti kolmkümmend kaheksa poolt, vastu kontrollime. Peti kolmkümmend kaheksa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolthäälega ja nüüd tulevad siis taanded, muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus üheksa poolt, vastu võetud, muudatus kümme poolt, vastu. kontrollime palun muudatusettepanek kümme, ma sain vist valesti aru, ütleb proua esimees. hääletus kümme äh,, muudatus kümme, hääletus avatud, hääletus lõppenud vastu võetud kolmekümne üheksa poolthäälega, aitäh. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmte-, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, põhjenduspunktid, kompromiss kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm üheskoos, need on identsed. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse ka identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, kompromissettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kompromiss seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kompromiss seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kompromiss seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud vastu, tagasi lükatud. kompromiss seitsekümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend langeb ära, mis tähendab seda, et järgmisena muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksakümmend kaks poolt, esimees vabandab, seitsekümmend neli ja kaheksakümmend kaks hääletati läbi koos, nüüd seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatusettepanekud seitsekümmend kaheksa ja seitsekümmend kaks üheskoos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus ja seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse langeb ära ja nüüd siis muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NVB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NVD poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. me ei hääleta NVH osas, vaid NVI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame raporti eelnõu muudetud kujul. hääletus on avatud. tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on avatud hääletus on lõppenud kolmkümmend üheksa poolthäält ja mitte keegi ei ole vastu. nii et suur tänu meie raportöörile. aitäh teile. ja kolleegid, läheme edasi, järgmine hääletus. me ei ole veel lõpetanud hääletustega, vaid punkt kuus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 kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend, muudatusettepaneku teise osa hääletame kompromiss I osana, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, palun, osa kaks ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend üks poolthäält. kompromiss ka poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. sada viiskümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga mulle tundub, et me peaksime seda teist osa kontrollima. ma ei ole päris veendunud. hääletus on avatud. hääletus lõppenud tagasi lükatud kahekümne kolme vastuhäälega. kompromiss L, nimeline hääletus, seda palusid sotsiaaldemokraadid, aga üksteist inimest peab seda toetama. üksteist kolleegi peab seda ettepanekut toetama üksteist on koos ja nimeline hääletus kompromiss L osas. hääletus avatud, hääletus lõppenud. vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega. kompromiss N poolt, vast-, M, vabandust, vastu võetud ja nüüd siis kompromiss N poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt vastu ja erapooletud vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss U poolt, era-, vastu, erapooletud vastu võetud majanduskomisjoni muudatus üks, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viis, kahes osas, Rahvapartei on seda soovinud, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. kompromiss, kompromiss kaks siis V, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AA, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, B, B. nimeline hääletus, seda on palunud sotsiaaldemokraadid. Neid on ikka veel saalis üksteist koos. nii et ma eeldan, et me võime siis nimeliselt hääletada nii kompromiss BBB osas ja hääletus ongi nüüd avatud. tagasi lükatud ühe häälega. ja nüüd nimeline hääletus kompromiss BB osas. Teid on ikka üksteist, no selge, ütleb esimees hääletus on avatud, kompromiss BB. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kuivõrd see on tagasi lükatud, tuleb üksikud muudatusettepanekud läbi hääletada. alustame muudatusettepanekust kakssada kakskümmend neli ja kakssada kakskümmend viis ja kakssada kakskümmend kuus, mis tulevad hääletusele üheskoos. poolt, vastu, erapooletud, tundub, et vastu võetud. aga kontrollime, kontrollime. hääletus avatud ja hääletus lõppenud. vastu võetud kahekümne nelja poolthäälega ohoo, kompromiss CC nüüd järgmisena, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss DD, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm. hääletus on avatud hääletus on lõppenud, muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm. see on tagasi lükatud kahekümne nelja vastuhäälega. nüüd osade kaupa järgmine muudatusettepanek, mida on palunud Rahvapartei kahekümne nelja, kahesaja neljakümne neljas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss EE e. nimeline hääletus, seda on palunud sotsiaaldemokraadid, keda on saalis ikka üksteist. nii et hääletamegi siis nimeliselt kompromiss EE. E. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud nii, nüüd kompromiss FF. see peaks olema hääletusnimekirjas leheküljel viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss GG, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss haš-haš, nimeline hääletus seda on palunud äh, sotsiaaldemokraadid ja teid on ikka veel üksteist, nii et ei pea jälle püsti tõusma siin, kui just tungi pole. see tähendab seda, et hääletus on avatud, hääletus avatud, kompromiss, hašš, hašš. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolthäält. Läheme edasi, järgmisena kompromiss hash, hash, hash, poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend äh, Rahvapartei poolt kahes osas, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd siis muudatusettepanek kakssada seitsekümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, kakssada seitsekümmend neli. hääletus on avatud hääletus on lõppenud see on vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend viis tahab tekstist osa välja võtta. poolt, kes on pooltelt vastu. kontrollime palun poolt hääletus on avatud. kakssada seitsekümmend viis eesmärgiks on osa väljavõtmine. hääletus on lõppenud yeah. falls and we go to this one. Yeah. Yes, uh, that means that we go to see tähendab seda, et kompromiss kaks järgmisena. kompromiss II ilmselt siiski. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss JJ, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss KK, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss LL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss MM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss NN poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss OO poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. osade kaupa hääletame muudatusettepanekut kolmsada kakskümmend seitse. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime seda, palun. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kahekümne kuue poolthäälega. kompromiss PP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss QQ poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kom-, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võet-, tagasi lükatud, vabandust, kompromiss RR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss SS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud majanduskomisjoni teine muudatusettepanek, teine osa poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. kompromiss DD, nimeline hääletus, seda paluvad sotsiaaldemokraadid. ja usume teid endiselt, on teid üksteist, suurepärane. ehk siis hääletame. hääletus on avatud kompromiss TT osas. hääletus lõppenud. vastu võetud kahekümne kolme poolthäälega. kompromiss XX poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss UU, nimeline hääletus paluvad sotsiaaldemokraadid ja teid on, üksteist usume, usume. hääletame, hääled saadetud. lõppenud. see kompromiss on tagasi lükatud kahekümne seitsme poolthäälega see tähendab seda, et nüüd hääletame muudatusettepanekut kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kolm. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. see on vastu võetud muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime palun muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend üks. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, jah, kakskümmend kolm poolthäält. muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend kolm, teine osa, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss VV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmekümne esimese lõike esialgne tekst. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun lõige kolmkümmend üks. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kolm vastuhäält. muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend. rahvapartei on palunud osade kaupa hääletada hääletamise esimeses osas poolt, vastu minu meelest vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks siis V, kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y, Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend üheksa on poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. me ei hääleta muudatusettepanekut kolmsada üheksakümmend ja ZZ järgmisena poolt, vastu. kontrollime palun, kompromiss ZZ. Te ei tõsta käsi piisavalt, et oleks aru saada. hääletus on avatud hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud kahekümne kolme häälega. muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolmsada üheksakümmend üks. hääletus on avatud hääletus suletud lõppenud, vabandust. see on vastu võetud kakskümmend viis poolthäält, kaheksateist vastuhäält. muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kolmsada üheksakümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält. muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kolmsada üheksakümmend viis, hääletus on avatud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend viis vastuhäält muudatusettepanek. kompromiss ZA poolt. vastu. vabandust, aga me peame ka seda kontrollima. hääletus on avatud, kompromiss ZA. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend kuus poolthäält kompromiss äh, ZB poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontroll, kompromiss äh, ZB, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud kahekümne nelja poolthäälega. muudatusettepanek nelisada poolt, vastu erapooletud. kontrollime, muudatusettepanek nelisada, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kahekümne nelja vastuhäälega. nelisada üks ja nelisada kaks langevad ära ja nüüd siis kompromiss eh, ZC poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. aga kontrollime muudatust number kümme. hääletus on avatud. hääletus lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaks poolt häält. edasi. muudatus kuusteist, põhjenduspunktide juures poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. EKOM C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AH poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun muudatus kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist kahekümne nelja hääle vastu. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss ai poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss aj poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ak poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime, muudatusettepanek viiskümmend neli. näed, see avatud. viiskümmend neli. hääletus lõppenud, see on vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kontrollime palun hääletus on avatud. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend seitse on poolt, vastu. kontrollime palun muudatusettepanek kuuskümmend seitse. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, kakskümmend üks vastuhäält. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud. aga me kontrollime, palun, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks vastuhäält. muudatusettepanek kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame me siis äh, resolutsiooni eelnõu muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolthäält. ja suur tänu meie raportöörile härra Lopessele mm.. Okay. We will soon proceed with uh, Mr. Lavri. kohe varsti läheme härra Lavrilöö raporti juurde. anname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 okei okay,, then we proceed. Läheme siis edasi. päevakorrapunktiga seitse. finantseeskirjad, mida rakendatakse Euroopa Liidu üldeelarve suhtes. ja kui te tahate rääkida omavahel, siis tehke seda sosinal, ärge rääkige, vaid sosistage. nüüd annan sõna raportöörile Mr Lavrile, are you ready to present your report? härra Lavrile, kas olete valmis? palun, teil on sõna. ja palun saalis vaikust. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, ma teen lühidalt pärast seda, kui hääletate minu arvamuse üle, mis käsitleb Euroopa üldeelarve suhtes korraldatavate finantseeskirjade lihtsustamist, nõnda nimetatud koondmäärust, mille puhul on meil nelja fondi osas öö, ähm, oma pädevus. pärast seda oleme alustanud läbirääkimisi, milleks andsite meile mandaadi öö, äh, triloogi käigus ja täna öö, äh, räägime siis, kuhu me oleme jõudnud oma läbirääkimistega olen läbi viinud kaks kolmepoolsete läbirääkimiste arutelu, mis on olnud viljakad, on saavutatud konsensus mandaadi osas parlamendi poolt ja komisjoni ning nõukogu seisukohtade osas. tegemist on mitmesaastase finantsraamistiku läbivaatamisega ja eesmärgiga lihtsustada finantseeskirju ning tagada paindlikkuse. ma arvan, et meie läbirääkimised on nendes küsimustes konsensuslikud ja mõningates teemades oleme juba kokkuleppele jõudnud. on loomulikult mõningaid punkti, mis vajavad veel lahendamist, kuid olen veendunud, et järgmise kolmepoolsete läbirääkimiste käigus novembri alguses jõuame läbirääkimistega lõpule. kui soovite, siis äh, räägiksin natuke asjast ka üksikasjalikumalt mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, siis saavutasime kolme osapoole vahel kokkuleppe objektiivsete hindamiskriteeriumite osas. oleme sisse toonud ka äh, eelarve kui objektiivse kriteeriumi ja kolleeg äh, sotsiaaldemokraat, kas kolleegid sotsiaaldemokraatide ja roheliste hulgast soovisid ka viidet kõikide vendide, äh, fondide ühisreeglile ja ähm, äh, see oleks, muudaks olukorra kergemaks toetuse saajatele. ja ootame veel komisjonipoolseid deklaratsioone võimalike erandite kohta de minimis eeskirja küsimuses. tegin omapoolse ettepaneku, teie kinnitasite selle heaks, tahtsime äh, Euroopa Sotsiaalfondi toetusplatvormi suurendada sellest me veel räägime järgmise vooru käigus. sada viiskümmend tuhat eurot FCE osas ja sada miljoni, sada tuhat eurot teiste fondide osas. ja siin siis räägime hoopis teistest asjadest, kui räägime Euroopa Arengufondist siin on tegemist peat-, äh, vahendite maksmise peatamisega äh, liikmesriikide jaoks ja me teeme sisse uued määratlused, et olukord oleks selgem. ja siis, äh, mis puudutab keskkonnafondi või globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi, siis me tahaksime Äh, koondada ettevõtted, kes on samas sektoris äh, ja mitte ainult suurtele ettevõtetele. kui tööpuuduse määr on saavutanud mingi määra, siis kakskümmend protsenti on see, millest oleme kokku leppinud. tõlgendused äh, riigiti on erinevad. ja siis mis puudutab äh, ISI programmi juures ja äh, mikrofinantseerimine, siis siin on mitmeid asju, mille üle veel läbirääkimised toimuvad. ma loodan, et oleme jõudmas kokkuleppele ning võime kokkuleppele jõuda võimalikult kiiresti. nõukogu on teinud ettepaneku progressi jaoks nelikümmend viis protsenti ja, ja see on üsna lähedane meile, aga sellegipoolest ähm, ei ole päris äh, see protsentarv, mida meie sooviksime. me arvame, et oleks vaja suuremat protsenti ja meie mandaat ütleb seda samuti, nii et jätkame läbirääkimisi ning püüame siis veenda teisi, et äh, meie seisukoht on õige. selline on siis praegu läbirääkimiste seis ja nagu te näete, oleme me oma mandaadist kinni pidanud, tööhõivekomisjoni antud mandaadist ja lõpuks tööhõivekomisjon saab ka veel lõpptulemuse üle hääletada, enne kui me läheme täiskogu ette. tahaksin tänada variraportööre ja kõiki teisi, kes on mind aidanud, enne kui läbirääkimised pihta hakkasid kolleeg Pirinski ja kolleeg Selimovitš, tahan teid tänada kogu südamest. tahaksin tänada kõiki äh, fraktsiooni töötajaid ja minu enda töötajaid, kes on teinud ära suurepärase töö, aidates mind. Äh, tegemist on minu esimese raportiga, esimeste kolmepoolsete läbirääkimistega. kui teil on küsimusi, siis olen valmis vastama, ma ei tea, kas kõik vastused on olemas, aga äh, kui praegu kohe vastata ei oska, siis vastan hiljem. aitäh! Thank you, Mr Lavrilov suur tänu härra Lavrile. jah, alati tuleb kuskilt pihta hakata, kunagi on alati esimene kord. me oleme siin alati äh, rohelised, teataval määral kõrvatagused märjad, sellepärast et äh, me tegeleme nii paljude teemadega, et äh, alati on iga töö nagu esimest korda. härra Pirinski. suur tänu ka mina tahaksin tänada raportööri omalt poolt ja tahaksin tänada kõiki teisi abimehi samuti. Is madam Trebesius here? No, she is not. proua Trebesius pole kohal, härra Selimovitš. Jürgen Lopes samuti lahkunud, Monika Vana samuti lahkunud ja teie ei asenda teda. ja isegi härra Dominic Martani ei ole täna kohal. kas on keegi komisjonist kohal, kes sel teemal sõna võtaks? proua Fellai, palun. suur tänu, komisjoni poolt tahaksime samuti raportööri tänada, tahaksime tänada kogu parlamendi meeskonda selle viljaka läbirääkimiste protsessi eest, oleme saavutanud nii mõndagi, nii mõneski küsimuses ning ähm, oleme veendunud, et need väikesed lahtised küsimused veel väikeste pingutustega saab ka ühele poole järgmiste läbirääkimiste vooru äh, käigus. suur tänu teile kompromissivalmiduse eest. härra Lavrilõõ, kas sooviksite midagi lisada? loomulikult meie liikmed olid äh, täiesti kurnatud pärast sellist pikka hääletusvooru ja oleme oma päevakorras ka ette jõudnud tulemas on üks tähtis päevakorrapunkt ja ma ei ole kindel, et kõik on sellega kursis, sellepärast et parlamendil on olnud infotehnoloogia süsteemidega probleeme e. emailid ei toimi päris hästi ja kell üksteist viisteist on meil plaanis ülevaade olukorrast seoses äh, sotsiaalsambaga. parlamendis on sellega seoses väga palju küsimusi, ka meie komisjon on tõstatanud palju küsimusi selle teemaga seoses. meil toimus põhjalikum arutelu viimasel koordineetor, koordinaatorite kohtumisel palusime me kahel Sherpal, härra Tom Vanden Kendeläril ja proua Rodriguez'el tulla meie komisjoni, aga nemad jõuavad kohale alles kell üksteist viisteist. ja ma arvan, et äh, siis on meid veel vähem kohal. Äh, et selles arutelus osaleda. aga loodetavasti mõned teie hulgast siiski otsustavad kohale jääda sellepärast et meie esindatus on mängus siin meie seisukoht on loomulikult, et sotsiaalne sammas kuulub meie komisjoni pädevusse aga meil ei ole mingisugust äh, ametlikku esindatust äh, sotsiaalsamba pidulikul väljakuulutamisel, kohal on kaks äh, Sherpat ja härra Dajani. ja ma arvan, et oleks hea, kui ka meie komisjon vastutava komisjonina osaleks ühel või teisel moel selles töös. ja selle teemaga me ka tegeleme kell äh, üksteist viisteist. kuulame, mida on öelda äh, härra Vanden Kendeleril ja proua Rodriguezel ning äh, loodan kogu südamest, et teie hulgas on neid, kes on valmis kell üksteist viisteist siia tagasi tulema. et me saaksime nende kahe liikmega rääkida, kuidas edasi toimida saatsime kirja Dianele pärast koordinaatorite kohtumist, sellepärast et kõik fraktsioonid leidsid, et on äärmiselt kummaline, et vastutav komisjon, juhtkomisjon sotsiaalse tegevuskava küsimustes ei äh, ole ametlikult esindatud ega kutsutud võrdsetel alustel kahe Sherpaga nii et äh, peatame praegu oma koosoleku ning jätkame tööd kell üksteist viisteist ning äh, loodan, et kui te ei saa siia ise tulla, siis äh, saadate enda asemel kellegi, kellel on ka legitiimne õigus teie nimel sõna. et me saavutaksime tulemuse, mida koordinaatorid soovisid, nimelt selle, et loomulikult juhtkomisjon, kes vastutab sotsiaalse tegevuskava eest, peab olema esindatud ühel või teisel moel äh, Göteborgis seitsmeteistkümnendal novembril toimuval väljakuulutamise üritusel. ja nüüd siis kakskümmend viis minutit pausi ja kohtume jälle kell üksteist viisteist. I couldn't do it.

uh,. Thank you for uh, being back. suur tänu, et tulite tagasi meie koosolekuruumi. lõpetasime hääletuse varem kui plaanis, nii et äh, meil toimus väike paus, tervitan teid siin uuesti, seega läheme edasi päevakorrapunkti number kaheksa juurde, plaanis on ettekanne sotsiaalsamba ühise teadaande kohta ning kõigepealt algatuseks annan sõna meie Sherpadele, esimesena saab sõna Vanden Kendelaere Rahvapartei ridadest, seejärel saab sõna Maria Hao Rodriguez, sotsiaaldemokraatide Sherpa, palun, härra Vanden Kendelaere lugupeetud esimees, kallid kolleegid, esimeste konverents seitsmendal septembril nimetas proua Rodriguez'e ja minu äh, Sherpadeks, Toomas Händeli samuti äh, tööhõivekomisjoni esimehe ja mul on suur au olla siin teie ees. tegemist on üsnagi ainulaadse olukorraga. me räägime ühisest teadaandest sotsiaalse Äh, samba kohta, see on sui generis otsus ning äh, sellisena eeldab ka sui generis äh, lahendust parlamendi esinduse osas. esimeste konverents otsustas, et parim on nimetada ametisse kolm Sherpat ja sellisel moel saame sotsiaalküsimuste tippkohtumisel sotsiaalse samba ühise teadaande protsessina kausa, kaasa hääletada äh, Göteborgis äh, seitsmeteistkümnendal novembril. tegemist on poliitilise üritusega, äh, liidrid kinnitavad, et on pühendunud sotsiaalse Euroopa osaka tasakaalu parandamisele ja kohal on komisjoni president, Euroopa Parlamendi president ning ka nõukogu eesistuja Eesti antud hetkel mis puudutab meie kui šerpade rolli, siis ma arvan, et võin rääkida meie mõlema nimel. oleme otsustanud teha oma tööd, oma ametikohustusi järgi, jälgides väga tähelepanelikult, võttes arvesse kõiki varasemaid hääletusi ning kolm šerpat soovivad teksti, mis oleks võimalikult parlamendis toetuse saanud teksti lähedane mis puudutab läbirääkim-, läbirääkimiste protsessi, siis meil on olnud kolm mitteametlikku kolmepoolsete läbirääkimiste vooru esimesel kohtumisel Euroopa Parlament, nõukogu eesistuja, liikmesriigid ning komisjon leppisid kokku selles, et kakskümmend ühise teadaande põhimõtet jäävad puutumatuks. keskenduti preambulale ja preambula tekst oli alguses väga tasakaalustatud tekst, aga sellegipoolest oli selge juba algusest peale samuti, et äh, nõukogus on siiski mõningad küsimused, mille üle tuleb veel aru pidada. mainiksin siin kahte teemat ja siis annan sõna kolleeg Maria, Maria Joao Rodriguez'ele. kõigepealt Euroopa äh, sotsiaalsamba äh, finantsmõju ja preambula punkt number üheksa, liikmesriiki ei tohi see ühine teadaanne mõjutada, leiab nõukogu komisjon. Euroopa Parlament ning nõukogu on leppinud kokku sõnastuses, mis on kooskõlas äh, aluslepingutega artikliga sada viiskümmend neli, nimelt sellega, et liikmesriigidel on kontroll äh, finantsasjade üle ning äh, sotsiaalsammas ei tohiks finantsküsimusi liikmesriikides tasakaalust välja ajada. ja siis äh, teine teema, mis puudutab sotsiaalsamba ulatust, äh, jällegi oleme leppinud kokku tekstis, mis on äh, ka parlamendi algatusraportiga kooskõlas, nüüd täpsustatakse seda, et sotsiaalsamba ulatus pöördub euroala liikmesriikidega, aga on asjakohane ka teistele liikmesriikidele. ja veel kaks olulist punkti mina aga ei räägi ainsana täna teie ees, seetõttu jätan äh, edasise kolleegi tutvustada. aga oma lühikese sõnavõttu võtaksin kokku sellega, et äh, annaksin teile teada, et äh, komisjoni ning nõukoguga toimunud mitteametlikud kohtumised on olnud väga avatud, väga konstruktiivsed ning sellest lähtuvalt loodan ma, et me jõuame lähipäevil kokkuleppele ning tulemus Euroopa Parlamendi jaoks on igati positiivne. aitäh! Will... Uh, suur tänu ja nüüd saab sõna proua Rodriguez. Now um, also a uh, report to ample committee in ka mina äh, teeksin oma ettekande Tööhõivekomisjonile, kõigepealt suur tänu teile selle võimaluse eest pöörduda kolleegide poole Tööhõivekomisjonis kolleege tuleb loomulikult nagu kord ja kohus äh, asjast teavitada, et nad saaksid äh, arengul silma peal hoida. teiseks, nagu kolleeg just ütles, mõningad äh, kontaktid on meil olnud kolme institutsiooni vahel mitteametlikult selleks, et kokkulepet soodustada ning aidata kaasa ka nõukogus toimuvatele aruteludele mitme mitteametliku osa kolmepoolsete läbirääkimiste voor oli positiivne, oli konstruktiivne ja nagu kolleeg just äh, teile ütles, saavutasime nii mõndagi. ja nüüd on see protsess lõpule jõudmas. ühine teadaanne on äh, suur poliitiline samm, mis peaks andma hoo sisse sotsiaalsele Euroopale, mis on uute väljakutsete kõrgusel. see hetk on iga päevaga lähenemas ning me peaksime olema selle üle uhked, sellepärast et meie parlamendi raport, mida toetasid viis fraktsiooni, on selles ühises teadaannetes kajastatud, tugevalt kajastatud, need kakskümmend põhimõtet, mis on ühises teadaandes sees, kajastavad väga hästi meie raporti seisukohti ning äh, leiame, et äh, läbirääkimised on selles osas lõppenud. mis aga puudutab preambulat, siis preambula küsimuses äh, saavutasime samuti nii mõndagi. kõigepealt tagades, et sotsiaalsammas on kõikidele liikmesriikidele, mitte ainult euroalale, mis oli Euroopa Parlamendi esialgne seisukoht kõikides meie avaldustes. teiseks, samuti äh, Euroopa aluskokkuleppeid tuleb austada ja äh, Euroopa Liidu pädevusi samuti tuleb tagada eelarveline vastutus ning liikmesriikidele pakkuda manööverdamisruumi, et nad saaksid ise oma liiklikke eelarveid korraldada. kõigis nendes küsimustes jõudsime kokkuleppele nõukoguga. nüüd on jäänud veel viimane äh, raskus, punkt. ja see viimane raskus, punkt on seotud äh, sellega, mida on vaja selleks, et äh, seda sammast ellu viia meil oli minu arvates hea lahendus, milleni jõudsime dialoogi käigus. aga nüüd teeb nõukogu ettepaneku lisada üks sõna, mis ei ole meile sugugi mitte vastuvõetav. et jõustamise eesmärgil põhimõtted ning õigused eeldavad äh, eraldi meetmeid ning õigusakte, mis on vastu võetud äh, asjakohasel tasemel. Äh, see oli siis esialgne lähenemisviis, nüüd on nõukogu teinud ettepaneku kustutada ingliskeelne sõna would would require sõna would kustutatakse ingliskeelses variandis, et eeldab ja nõuab äh, meetmeid, meile see would sõna ingliskeelses versioonis ei sobi, sellepärast et would viitab inglise keeles tingivat äh, kõneviisi, äh, otse kui oleks see hüpoteetiline see ei sobi sellisteks äh, ühisteks teadaandeks, anneteks ega pidulikeks väljakuulutamisteks, äh, siin ei tohiks kasutada mitte mingisuguseid äh, hüpoteese, vaid peaks olema kirjas ainult faktid. ja teiseks, meie tahame usaldusväärset Euroopa sotsiaalsammast, meie tahame vastata avalikkuse ootustele ja ootused on kõrged minu sõnum nõukogule oleks järgmine. palun kaaluge seda kord veel, mõelge selle üle järele. Teie huvides on, kui me EBSCO-s kokku tuleme, et äh, me saaksime jõuda kokkuleppele, mida avalikkus hiljem kohe ei hakka materdama. ja me ei taha seda esile kutsuda ainult kasutades sõna, mis ei sobi sellistesse ühistesse teadaannetesse see on minu selge sõnum, mis läheb Korrapere, mis läheb EBSCO-sse. ja ma tõesti loodan, et leiame lahenduse. ja siis on meil olemas kõik, mida on vaja pidulikuks väljakuulutamiseks, ühise teadaande esitamiseks Göteborgis ning loodan, et meil on kohal ka Euroopa Parlamendi tugev ja esinduslik äh, esindatus. aitäh! suur tänu teile mõlemale! olen veendunud, et liikmed soovivad sõna ja omalt poolt midagi sekka öelda härra Kaasa Rahvapartei ridadest, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. meil oli juba võimalik, võimalus sellest koordinaatoritega rääkida ning ma arvan, et väga oluline on ka praegu kõikide liikmetega sellest, sellest siin kõnelda. tahaksin kõigepealt tänada meie kahte Sherpat, Sui Generi on see tõesti ainulaadne, Sui Generis on see tõesti ainulaadne võimalus, nagu Tomgi juba ütles, me kõik oleme kõvasti vaeva näinud, higistanud selle nimel, et need põhimõtted, mis on meie jaoks olulised, saaksid ka kõikide institutsioonide toetuse oleme kõik nõus, et ega kõike ka ei saa, ehkki igaüks ei saa kõike, ehk igaüks ei saa kõike, mis, mida ta arvab, mis tema jaoks hea on. tegemist on nii-öelda lihtsalt poliitilise avaldusega, mittesiduva poliitilise avaldusega ja ma tunnen muret, et ehkki meile ei meeldi kõik need sõnad, siis me ei tohiks anda teistele institutsioonidele, me ei tohiks anda teistele institutsioonidele põhjust hakata teiste sõnade kallal närima. ja ma tahan anda võimaluse ka teistele kolleegidele rääkida, seetõttu teen lühidalt ning tuletaksin meelde, et sajaprotsendiliselt võita ka ei saa. pidagem läbirääkimisi teiste institutsioonidega ning ähm, üks sõna ei peaks küll olema piisaks karikas äh, ning äh, andma põhjust sellele, et me loobume läbirääkimistest. olgem ikkagi lahkemad, avatumad, leppigem kokkuleppele teiste institutsioonidele, et see ainulaadne võimalus ei libiseks meil sõrmede vahelt me tahame saata sõnumi nõukogule, näidata neile, et meie olime valmis läbirääkimisi pidama ning kui teie soovite seda, siis äh, oleme ka meie valmis. suur tänu tehtud töö eest, ma tean, et tööd on veel palju lähipäevadel, nii et andke endast parim, püüdkem olla lahkem äh, parlamendi ootusi edendades. aitäh! aitäh, härra Kaasa, järgmisena proua Jongeeres. Uh, aitäh ka mina tänan kõigepealt Sherpasid tehtud töö eest. ma olen tavaliselt äh, üpris lahke ja heldekäeline inimene aga nüüd on mul küll tekkinud äh, probleeme. ma arvan, et on tähtis need kõhklused välja tuua siin tööhõivekomisjoni kohtumisel, sest kuigi on toimunud Äh, mitteametlikud läbirääkimised, äh, valmistab mulle muret see, kuidas tööhõivekomisjon on esindatud äh, nendes läbirääkimistes. võib-olla kõik ei tea seda, aga toimus koordinaatorite kohtumine, kus mina asendasin Juta Steinrucki ja seal räägiti tööhõivekomisjoni esimehest ja sellest, et äh, ta peaks olema kohal. me teame kõik neid kurbi uudiseid Toomas Hendeli kohta, me soovime talle head paranemist aga ma arvan, et Toomas Hendelile ei esitatud isiklikku kutset, ta oli kutsutud sinna kui tööhõivekomisjoni esimees ja kui ta ei saa meie komisjoni esindada, on meil ju ka aseesimehed suisa neli tükki. ja nemad võiksid siis esindatud olla, ma arvan, et seda tuleks välja öelda praegu sest on vaja vastu võtta otsuseid selle kohta, et kas me siis oleme protsessis sees või mitte. teine problemaatiline punkt, tekst üleüldiselt muidugi mitteametlikel kolmepoolsetel läbirääkimistel on eeliseid, aga puuduseks on see nende puhul, et me kobame pimedas ja tervikpilt pole selge. enne kui esimeste konverents annab Euroopa Parlamendi presidendile siis volituse Göteborgis deklaratsioon alla kirjutada, peaksime meie siin tööhõivekomisjonis ka selle teksti üle vaatama, nii et ma tõstatan siis äh, ka menetlusliku küsimuse ja mis puudutab sisu, Teie ülevaated näitasid, et me oleme suuri edusamme teinud, aitäh selle eest! on väga tähtis teha edusamme ka sotsiaalvaldkonnas, inimesed ootavad meilt seda. ja sellega panustame meie siis Jean-Claude Junckeri välja pakutud kolme A reitingusse. nii et tõesti aitäh selle eest suur tänu, Maria Joao. ja kui nüüd see sõnastus ühise teadaande esimeses osas on tingivas kõneviisis, siis võib juhtuda see, et ootused on kõrged ja tulemuseks tühjad pihud. ja kui me räägime Euroopa kodanike ja töötajate äh, usaldusest Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu projekti vastu, siis see oleks küll kõige hullem, mis saab juhtuda, sest lubatakse midagi, aga tegelikult äh, midagi ei toimu ja sellega me teeme asju halvemaks, mitte paremaks. aitäh, härra Pirinski, palun. ja teised võivad muidugi ka sõna paluda aitäh, proua esimees. enne oma sõnavõttu küsin teilt nõu. kuidas selle küsimusega edasi minna? David Kasa on lahkunud. ja ma tahtsin tema poole pöörduda, kommenteerida seda, mida ta ütles, nii et öö, kas te annate talle edasi minu sõnad, kui ta tagasi tuleb? aa, seal ta juba ongi. härra Kaasa, te praegusel hetkel vabastasite proua esimehe lisaülesandest. tahan tulla selle juurde tagasi, mida teie ütlesite, sõnastus ja kas on vaja siin pikki kõnesid pidada. Teie keskendusite ühele sõnale et kas tasub tõesti ühe sõna pärast äh, selline suur projekt äh, ähm, lasta allavett. jah, aga siis me võiksime pöörduda ju nõukogu poole ja küsida, et no miks nemad selle sõna sinna lisasid, et äkki me võiks kasutada just neid argumente, mida teie ütlesite ja küsida siis nõukogu käest, et kas see on nende jaoks kõige tähtsam sõna ja kui jah, siis tuleb hakata täpsemalt nõukogu argumentatsiooni tudeerima, et miks nad tahavad selle sinna sisse panna. nagu Maria Schwau juba ütles, on siia tugev tingimuslikkus sisse viidud ja põhimõtteliselt äh, ka poliitilist sõnumist õõne, õõnestatakse sellega väga palju. ja ma tooksin siia juurde veel kolmanda argumendi, miks olla selle ingliskeelse sõna would vastu. kas pole mitte nii ka õigusliku poole pealt, et paljud sellest kahekümnest nõudest nõuavad tegelikult ka äh, rakendavat õigusakti. ehk et on vaja midagi selle teksti põhjal siis pärast ette võtta, et mida see would täpselt tähendab. see ingliskeelne sõna would siin on täiesti mõttetu. nii et härra Kaasa. Te peate ju aru saama, et see lisandus sellel hetkel teksti, mille kallal kolleegid on nii kaua tööd ja vaeva näinud, lükkab äh, käima täiesti uue läbirääkimiste vooru ja mina luban tõesti nüüd öelda, et see on täiesti vastutustundetu. kas te soovite vastata, härra Kaasa? nagu ma eelnevalt ütlesin, ma tahan, et teised räägiksid ka, mitte ainult mina aga kuna mulle esitati küsimus, ma ei tea, kas härra Berinski teab, et juba tükk aega tagasi me otsustasime, et kui võimalik, me ei muuda mitte midagi selles paketis, sellepärast et muidu võib pakett läbi kukkuda, et kui nõukogu soovib siin vastu olla väga paljudele küsimustele, jah, siis nad võivad seda teha jah, ja et siis me anname talle võimaluse. nüüd anname selle võimaluse selle ühe sõna pärast. olgem nüüd ausad, meie teame, Sherpad teavad, kui delikaatseks see küsimus võib minna. ma üritan teile lihtsalt öelda, et kas tõesti see ingliskeelne sõna would, see tingimuslikkus on meie jaoks nii tähtis, et sellega võime me vee peale tõmmata kogu protsessile. rahvapartei jaoks ei ole ja ma isegi ei laseks sellel sündida. ma ei ole tavaliselt see mees, kes äh, äh, asju pidurdab. ma olen väga demokraatlik, kolleegid võivad seda tunnistada. aga praegu see tähtis, et see sui generis hetk, mis meil on, mina peaksin pigem läbirääkimisi, ma ei taha olla negatiivne, üritagem seda positiivset vaadata ja kasutagem seda teksti ja vaadakem seda praegust olukorda. Thank you uh,. I will give the floor to madam Lambert. proua Lambert. aitäh. see, mida Agnes ütles tööhõivekomisjoni kaasatuse kohta, me tõesti pidime ennast sinna nii-öelda sisse suruma ja ma tõesti tahaks, et äh, meil oleks tõesti kogu selles protsessis siis ka oma koht. ja mis saab siis pärast selle ühise teadaande väljakuulutamist, et mis me siis sellega teeme? et nagu te teate, väljakuulutamine on tore. aga nagu siin juba öeldi, et sellel äh, on ka siis mingit sisu vaja taha ja mis puudutab äh, keelekasutust, ma arvan, et nõukoguga kõikides kolmepoolsetes läbirääkimistes me räägime sellest, kas panna sinna sisse ingliskeelsed sõnad shall või may. ja ma arvan, et tõesti ühise teadande puhul peaks see olema pigem positiivne, eriti kui liikmesriigid teavad täpselt, milline on nende kompetents selles valdkonnas ja ma ei tea ühtegi liikmesriiki, kes äh, ei teeks midagi sotsiaalse Euroopa Äh, elluviimisse, nii et see on nagu osa sellest kõigest, nii et me tõesti peaksime vaatama kõiki neid äh, riiklikke lubadusi, mida on tehtud näiteks jätkusuutliku arengu eesmärtidega, mis on ka väga selgelt sotsiaalsete äh, sammastega seotud. näiteks vaesusevastane võitlus äh, ja see on ka ilmselgelt ju sotsiaalse sambaga seotud, nii et ma tõesti loodan, et liikmesriigid muutuvad siin paindlikumaks ja ka entusiastlikumaks selles osas, mida nad teevad, aga nagu ma juba ütlesin, oleme kõik olnud kolmepoolsetel läbirääkimistel käinud ja teame, et äh, see pole kõige lihtsam. nüüd siiski jah, et mis saab pärast selle ühise teadaande tegemist? meil tuleb mõelda ka selle peale, et kuidas parlament jääb kaasatuks. me võime tõesti loota siin äh, õigusandlike algatuste peale, aga siin taga on ka selline pehmem sotsiaalne mõõde, kus ka meie peame olema esindatud. nii et mul on väga hea meel, et Äh, tundub, et tõesti see ühine teadaanne tehakse, ma tõesti loodan, et kõik kolm institutsiooni on seal väga hästi esindatud, äh, sellepärast et noh, e-, Euroopa Parlament on otse valitud äh, kogu ja siin komisjonis ja ka parlamendis me ju mõtleme selle peale, et milline peaks olema siin meie roll, et kuidas me hoolitseme selle eest, et see ei jääks lihtsalt ilusaks äh, dokumendiks. Äh, noh, me ei tea ju päris täpselt, äh, kuidas ta siis väljatrükitult välja hakkab nägema, aga ma tõesti loodan, et see on midagi rohkemat kui lihtsalt üks paberitükk ja tõesti koordinaatorite ja ka komisjoni tasandil tuleb meil selle peale mõelda. aitäh! härra Schuster, aitäh, mul on väga hea meel, et me tõesti üritame siin kokkuleppele jõuda aga see kompromiss peaks olema ka sisuliselt siis äh, tugev. sest muidu ei ole see meie jaoks vastuvõetav. Euroopa Parlament äh, ei saa siin kasutada erinevaid nippe ja trikke selleks, et peita seda, et kõik ei võta seda sotsiaalset sammast nii äh, tähtsalt. jah, et kui siin hakatakse tõesti äh, ühe sõna üle kaklema, siis on ilmselge, et ühe poole jaoks on see sõna tähtis, muidu ju siin ei äh, näritaks selle kallal ja kui sa loed seda kõike, et kui me tahame, et need põhimõtted oleksid kohustuslikud ja et neid peab saama rakendama, siis peab olema siin ka ilmselgelt õigusloomeline protsess taga. aga kui me ütleme, et noh, et me tahaks, et siin äh, töötataks välja seadusandlus, siis see tähendab seda, et siiski on meil mingi taganemistee olemas, et me siis järgnevatel aastatel arutame, kas on seda siiski vaja või mitte. ja tõesti, nõukogu peab nüüd jõudma nii kaugele, et nad ütlevad, et jah, me toetame neid põhimõtteid ja et meil on vaja ka seadusandlust selle elluviimiseks, et seda tuleb teha erinevatel tasandil, see ei tähenda seda, et kohe tuleb hakata Euroopa Liidu tasandil meetmeid välja töötama kui me aga paneme siia sisse tingiva kõneviisi, siis on täiesti selge, et tekib kahtlus, et nojah, et kõik liikmesriigid ei võta seda tõsiselt, et ütlevad, et võib küll teha, aga kas me seda teeme, eks me näe. ja Maria Joao tõstatas siin ka tõesti väga tähtsa usaldusväärsuse küsimuse. tõesti, USA, Euroopa Liidu usaldusväärsus on praegusel hetkel kaalul ja öeldakse, et ei soovita sotsiaalseid küsimusi Euroopa Liidu tasandil lahendada. jah, see on raske, me teame seda kõik, et ei ole väga lihtne sotsiaalseid küsimusi Euroopa Liidu tasandil reguleerida. aga me ei tohi tõesti ühise teadaande puhul seda veelgi õõnestada ja lahjendada, sest äh, see näitaks, et me tegelikult ei võta seda protsessi üldse tõsiselt. aitäh, järgmisena Claude Roland suur tänu, proua esimees, jah, tegemist on teemaga, mis meid loomulikult äh, puudutab ja tööhõivekomisjonil peab siin olema oma roll. aga kõige olulisem äh, selle juures on ju see, et see teatis tehakse selge on see, et sellel on kaks osa. sellel on kõigepealt äh, see eesmärk, et sellest peaks ka midagi tulema, see peaks olema midagi konkreetset ja kasulikku, aga sellel on ka väga tugev sümboolne väärtus ja me teame, et poliitikas äh, sümboolsus äh, kannab väga suurt rolli. võib ju olla ka aktiivne sümboolika, äh, asjad, mis ka kaalu omavad. ja kui nüüd öeldakse, et meil ei ole teatud pädevus selles küsimuses, siis selle tekib, siis see ei ole päris õige, siis mis võib tekitada äh, Ehm, kõige rohkem häiritust ja pettumust on see, et tekst ei ole piisavalt äh, klaar, aga kõige rohkem pettumust tekitaks see, kui me ei jõua selle teatiseni, vot see küll äh, tekitaks pettumust nendel, kes ootasid, et sotsiaalne Euroopa kuhugi edasi liigub, see on täiesti selge. jah, mulle meeldiks äh, see, et nõukogu ei oleks sellel positsioonil, millel nad praegu on. aga <laughs> mis siis teha, nad on sellisel seisukohal kahjuks jah, ja sellega tuleb arvestada samas ja mina ei pea siin küll kellelegi hakkama selgitama neid elemente, te olete nendega sama hästi kursis kui äh, mina. Äh, läbirääkimiste legitiimsus sõltub sellest, et meil on kaks osapoolt, äh, positsioon A ja B ja selleks, et sellest midagi välja tuleks, tuleb leida lahendus C, mis ei ole ei A ega B ideaalne lahendus, aga mõlemale sobiv lahendus C ja ma arvan, et meie komisjonis on küll positiivset pädevust päris palju ja me oskame tulla välja sellistest probleemidest ju ka positiivsete lahendustega, aitäh! suur tänu, proua Melan! suur tänu, proua esimees, mul on väga hea meel, et meil täna see kohtumine toimub. juba kaua pole ma olnud sellisel kohtumisel, kus keskendutakse semantikale ja see tähendab seda, et äh, selle semantikaga ja semantilise aruteluga oleme, oleme asja sisu unustanud. ma arvan, et äh, olulisi raskusi äh, siin selle olu-, sotsiaalse samba kui sellisega ei ole ja nende kahekümne punktiga, mis on välja toodud, on tegemist üsna erakordse asjaga, äärmiselt banaalne ja tavapärane deklaratsioon avalduse kohta, tegelikult see, mis punktides on sees, on tavaliselt kõikide presidendi või valimistel osalevate erakondade valimisprogrammides, et kõik peavad seda väga oluliseks, tehakse igasuguseid lubadusi, mitte keegi neid lubadusi pärast ei pea, sest neid ei olegi võimalik pidada. ja eriti Euroopa tasandil ja mis iganes selles preambulas on, see preambula iseenesest kannab juba paradoksi endast ja proua Lambertsil oli juba mure selles osas, mis saab edasi peale seda teatist ja mulle küll tundub, et sinna sisse programmeeritud täielik läbikukkumine. silmakirjalikult öeldakse, et äh, sotsiaalne äh, vastutus äh, on meie jaoks kõige olulisem, tegelikult seda nii ei ole, siis räägitakse euroalast, kui meie tugevusest tegelikult on tööpuudus seal palju suurem kui euroalasse mittekuuluvates riikides. Öeldakse, et see kõik annab meil maandada kriisi tagajärgi tegelikult tuleb enda käest küsida, et milline on meie vastus tegelikult olnud tõsiasjale, et erinevad Euroopa konstruktsioonid on aja jooksul olnud osalised selle kriisi tekkimises, on osalised selles olnud, et majanduskasv ei ole nii kõrge, ta peaks olema, te teate, et äh, tööpuudus noorte inimeste seas on väga murettekitav, proua Tomtš äh, seda meile kõigil näitas Horvaatias ja lisaks sellele dumping Äh, see, et lähetatud töötajate direktiiv äh, on lihtsalt äh, tegelikult maha kantud ja kaksteist, viisteist lõiked sotsiaalkindlustussüsteemide puhul täpselt samamoodi ja see tumbing ei kao mitte kuhugi, me teame, et see, see nimekiri on väga-väga pikk, mida ma võiksin ette lugeda, kõik need elemendid, mis preambulas on, on kõik silmakirjalikud ja tähendavad seda, et see avaldus, nii nagu härra Roland ütles, lihtsalt sümboolne kommunikatsioon ja ettevõtmine, aga eurooplased ootavad neid rohkem kui sümboleid, ootavad konkreetseid tulemusi, nad loodavad, et töö, tööpuudusega olukord läheb paremini, et tööturul läheb paremini. kakskümmend seitse protsenti inimestest, kes on tööhõiveealised, on täna surve all ja sellel on äärmiselt traagilised tagajärjed ka meie sotsiaalkindlustussüsteemidele, sest need inimesed, kes ei leia töökohta, Äh, ei saa ei palka ega kogu ka sotsiaalkindlustust ja me oleme teel katastroofi suunas äh, tulevikus pensionite osas. Euroopa on silmitsi äh, nende katastroofidega tulevikus, kui me tööhõive probleeme ei lahenda, nii et ma arvan, me peaksime mõtlema jah, sellele, et jah, suured avaldused on väga kena, teinekord ka vajalikud, aga võiksid olla, me võiksime olla sisu osas natukene valvsamad, aitäh. suur tänu, härra Kaasa, kas te tahtsite veel kord sõna? jah, tuletaksin lihtsalt kõigile meelde, et täna me ei ole kokku tulnud siin selleks, et midagi hakata muutma. me pidime ära kuulama avalduse. ja nagu te ilmselt kuulsite, siin saalis on inimesi, kes on sellele avaldusele vastu. Nad ei ole selle poolt, et sellele alla kirjutatakse, nii et olgem ettevaatlikud, siin on asju, mis mulle ei meeldi Rahvapartei esindajana, aga ma olen valmis järele andma ja olen valmis alla kirjutama sellele, mis on planeeritud, see teema ei ole lihtne. ja meie komisjonil, seda me teame kõik siin, ei ole võimalust sisuliselt midagi muuta, kahjuks. seda ma tahtsingi alguses öelda. me võtsime vastu oma raporti, millele eelnesid arutelud ja me ei kavatse hakata sisuliselt seda asja muutma sest kui me nüüd sisust hakkame rääkima ja sellest, mis seal sees peaks olema, siis me avame tegelikult jälle uuesti Pandora laeka, kõik hakkaksid siis üksikut sõna siin ja seal, kus neile parasjagu sobib, muutma. ja asi äh, läheks väga keeruliseks ja jamaks. jah, see menetlus, mis valiti, ei ole olnud parlamendi poolt kõige õnnestunum, ma olen sellega nõus, aga meil on nüüd Sherpat paigas, me oleme palunud oma esimeest ja oleme palunud igalt fraktsioonilt nimetada esindaja paika, kui ka nii ei ole võimalik seda asja heaks kiita mul on kahju, see on kõik, mis meil laual on, aega ei, meil ei ole aga üldse. nii et äh, ärgem hakakem asju keerulisemaks muutma, see on minu ainus äh, nõuanne teile ja ma vabandan, et ma jälle sõna pidin võtma, aga muud ei jäänud lihtsalt üle. suur tänu, härra Berinski palub ka teist korda sõna. ma vabandan küll alandlikult, aga minu esimene küsimus oli ikkagi küsimus, mitte mingi avaldus proua Lamberts ütles, et äh, meil ikka ja jälle ja, ja perioodilise järjepidevusega tekib äh, probleeme Shelly ja Woody ja May kasutamisega. Äh, aga siin tegelikult Shelly ja May küsimus ei ole ju tõstatunud. me räägime siin sellest, et selleks, et need reeglid kehtiksid, on vaja nendele reeglitele, põhimõtetele eh, taha seadusandlust, mis võetakse vastu eh, sobival tasandil. nõukogu on nüüd siia toonud sisse tingimuslause, kasutades inglisekeelses versioonis sõna would. sellise avalduse mõte ainult üks, näidata üles poliitilist tahet näidata üles selle konkreetse dokumendi puhul poliitilist tahet, et need kakskümmend põhimõtet, kui palju neid täpselt ongi, et kunagi eh, seadusandluses võetakse nad üle riiklikul tasandil ja et valitsused ja parlamendid leiavad viisi, kuidas neid rakendada, muud mitte midagi. härra Roland ütles, et eh, see kõik tekitaks suurt pettumust. kumb tekitaks eh, suurema pettumuse, küsis ta, et kui see avaldus vastu võetakse või kui ei. mina isiklikult olen seisukohal, et see nii-öelda pooletoobine avaldus, mis tegelikult avaldab väga nõrka poliitilist tahet, on kehvem variant kui see, et jäetakse üldse avaldus vastu võtmata. kui võetakse vastu avaldust, kus ei ole selge, kes vastutab mille eest. mikrofon palun kas keegi soovis veel sõna ja, ja jäi mul kahe silma vahele? tundub, et mitte. sellisel juhul võib-olla annaksin sõna komisjonile, kas te tahate seda kuidagi kommenteerida? härra Servas, mikrofon. Mm, thank you very much for the suur tänu selle võimaluse eest äh, paari sõnaga kommenteerida antud teemat. kõigepealt ma tahaksin äh, tunnustust avaldada mm, Sherpadele tehtud töö eest, see on tõesti suurepärane, mis nad on teinud. ja tänu nendele oleme jõudnud kokkuleppele väga lähedale teksti osas, mis minu meelest, mis komisjoni meelest on väga hea. Sherpad seda juba ütlesid, kuid ma kordaksin seda sellegipoolest. tõsiasi, et need põhimõtted on nüüd arutelude laual ja tõsiasi, et kõik liikmesriigid on nad läbi rääkinud ja heaks kiitnud, isegi need liikmesriigid, kes oli, äh, olid sotsiaalse konvergentsi kontseptsiooni osaski negatiivselt meelestatud alguses, on ikkagi äärmiselt positiivne tulemus. see, mis me praegu räägime, on muidugi keeruline, see teema. ja võib, võib-olla lubate, et ma annan väga lihtsa selgituse sellele tekstile. see konkreetne põhjenduspunkt on punkt, mis räägib äh, olemasolevatest õigustest. ja ma arvan, et mitte keegi nõukogus ei ole küsimärgi alla seadnud seda, et äh, olemasolevad õigused on äh, juriidiliselt jõustatavad, sellega on kõik nõus. arutelu on aga tekkinud uute põhimõtete osas, mille puhul täna ei ole mitte mingisugust juriidilist rakendust olnud, sest et liikmesriikidel ei ole seda seadusandluses kohalikul tasandil ja tõesti, siin on mõned põhimõtted, mis on täiesti uued. uued selles mõttes, et täna ei ole mingisugust äh, juriidilist rakendusakti nendele. ja ma arvan, et liikmesriigid tahtsid ja ma peegeldan siin lihtsalt seda, mida öeldi Koreperis, liikmesriigid tahtsid selgeks teha, et see, mis nendes põhimõttes on kirjas, ei tekitaks äh, õigusi kui selliseid. et see ei oleks automaatne, et nende õiguste rakendumiseks on vaja seadusandlust Euroopa Liidu tasandil või siseriiklikul tasandil ja see on punkt, millega komisjon saab ainult äh, nõustuda, see on põhimõtteliselt see, mis on kirjas aluslepinguski ja me oleme kontseptsiooni osas nõus ühel meelel, küsimus on lihtsalt nüüd selles, et kuidas me selle kontseptsiooni lausesse seadistame. ja see versioon, mis on välja pakutud, kasutades siis seda tingimuslauset, äh, on see, mille liikmesriigid välja pakkusid. jah, väga elegantne see lahendus ei ole, see tekitab võib-olla sellise tunde, et tegemist on valikuvõimalusega. aga kui te mitu korda seda lauset loete, siis see tegelikult äh, vastab sellele kontseptsioonile, mida me kõik tahtsime väljendada. põhimõtteliselt siis see, et need uued põhimõtted seni, kuni ei ole seadusandlust ei Euroopa ega ka kohalikul tasandil liikmesriikides, on vaja mingisuguseid äh, sobivaid meetmeid, kas liikmesriikide tasandil või Euroopa Liidu tasandil lihtsalt lühidalt tahtsin selgitada seda arutelu, ma olen esimesena valmis olema nõus sellega, et see sõnastus ei ole elegantne ja me peaksime esitama uue sõnastuse tänu ühtsetele jõupingutustele Sherpatega, et sellest wood'ist saaks should ehk ähm, tingimuslausest jaatav lause. aga mõned liikmesriigid ei ole praegusele alternatiivsel sõnastusega nõus asi ei olnudki äh, sisus, vaid inimesed rääkisid oma isikliku tunde põhjalt. kui te vaatate teisi lõikeid selles tekstis, siis ka need ei ole elegantsed sõnastatud. ja nad küsivad, et miks te konkreetselt sellele sõnastusele keskendute. ja eks see kõik on tegelikult hästi lahti seletatud nüüd on küsimus selles, et kas me la-, äh, jätkame nende aruteludega ja kui me seda teeme, kas siis tekib äh, oht, et kogu see asi variseb kokku. nagu ma ütlesin alguses, see oli suur asi ja suur võit, et parlament ja nõukogu äh, lähenesid kokkuleppele. ja ainus, mis nüüd on üles jäänud, on üks sõna ja see on see, mille osas teie peate otsustama. kas kõige sellega kaasneb see risk, et kogu see arutelu kukub kokku sotsiaalõiguste samba osas? ma loodan, et sellest selgitusest on kasu ka teie aruteludele siin. suur tänu, härra Servas. annaksin sõna nüüd aga uuesti serpadele ja alustagem härra Vanden Kendelaarelt. millised on teie märkused? Um, uh, suur tänu, et uh, jagasite oma mõtteid seoses meie läbirääkimistega, nagu ma alguses ütlesin, tegemist on sui generis olukorraga ja et me tuleme teie ette kolmepoolsete läbirääkimiste keskel on samuti ainulaadne juhtum, aga väga hea tava. võib-olla võiksime seda ka tulevikus korrata teiste teemade puhul ja tippkohtumine läheneb ja selge on olnud kõik kogu meie selgituste ajal, et EBSCO nõukogul on oma seisukohad, omaenda töö dünaamika ja need seisukohad, see dünaamika on teistsugused kui parlamendi omad. meie ülesandeks on mitte lasta võimalusel käest libiseda ja nagu härra Roland pragmaatiliselt toonitas, tuleb meil leida lahendus, lahendus C, mis sobiks mõlemale institutsioonile. see ei tähenda seda, et meil oleks vaja siin äh, tühje sõnu, me oleme väga ettevaatlikud selles küsimuses, hoiame silmad lahti. mis puudutab äh, esimeest kolmanda Sherpana, siis äh, minul oleks väga hea meel, kui see kutse ei oleks isikutele, vaid ametikohast äh, lähtuvalt, aga selle üle langetab lõpliku otsuse siiski esimeeste konverents. samuti la-, ka see, kas tekst tuleb komisjoni ette enne esimeeste konverentsi otsust või mitte. mis puudutab aga tippkohtumist, siis olen nõus kolleeg Rodriguez'ega, meil on vaja tugevat esindatust sellel äh, tippkohtumisel et kohal oleksid kõik need, kes on valmis seda dokumenti toetama, mis puudutab selle dokumendi sümboolset väärtust, siis jah, sümboolsus äh, on väga oluline, me kõik teame, et see nii on. ja ma olen olnud juba väga rõõmus selle üle, et Euroopa Parlament on olnud selle dokumendi läbirääkimistel laua taga, oleks võinud minna ka teistmoodi halvemini. nii et meie roll oleks olnud märkimisväärselt väiksem. aga nii, nagu proua Lambert ütles, meil on oma töö teha. ning meie ülesandeks on muuhulgas ka määratleda oma roll pärast ühist teadaannet me peame keskenduma enda tulevikule Euroopa sotsiaalsamba elluviimisega seoses. kutsun kõiki üles selle tulemuse üle arvamusi vahetama ning tore oleks, kui see arutelu toimuks nii ruttu kui võimalik. suur tänu, proua Rodriguez! olen nõus kolleeg, kolleegiga, et tööhõivekomisjoni kaasamine on tore, kui ähm, komisjoni esindab kas esimees või aseesimees aga nagu te näete, protsess on lõpule jõudmas ning äh, tööhõivekomisjoni äh, kaasamine ning informeerimine on meie jaoks äärmiselt tähtis ning tänane arutelu aitas sellele igati kaasa. kui Göteborgis äh, toimub see pidulik ühise teadaande väljakuulutamine, siis peab olema parlament korralikult esindatud, esindatud peavad olema kõik fraktsioonid, kes toetavad seda sellepärast et see oleks oluliseks sõnumiks meie poolt. toonitaksin ka seda, et äh, meie seisukoht, kohad võivad saada tugevamatele jalgadele läbi selle kolmepoolsete läbirääkimiste protsessi, sotsiaalsete partnerite, tööturu osapoolte rolli tunnustamine ja siis äh, Euroopa liidu kõikide liikmesriikide hõlmamine sotsiaalsambaga, mitte ainult euroala hõlmamine, need on kaks olulist saavutust. veel viimane teema, mis on jäänud lahenduseta, ütleksin, et ega siin mängus ei ole ainult sõna, vaid äh, kavatsus, üldine lähenemisviis. me ei tohi jätta muljet nii et selle ühise teadaande puhul kuulutame välja kakskümmend head põhimõtet, mille abil parandada Euroopa kodanike tööelu ning töötingimusi. ning äh, samal ajal öeldes seda, et meile küll meeldivad need põhimõtted, aga, aga me endiselt äh, arutleme selle üle, kas neid põhimõtteid tuleks ellu rakendada või mitte. sellist sõnumit küll ei tohi saata usun, et Euroopa Parlament peaks kindlalt välja ütlema, et sõna would inglise keeles on vastuvõetamatu ja seda eelmainitud põhjustel. kolmepoolsete räägi-, läbirääkimiste puhul on sageli nii, et eesistuja ülesandeks on leida hea kompromisslahendus. me oleme valmis kompromissile minema, tõsi. aga selgitasime oma seisukohti selgelt, et ei saa midagi välja kuulutada ühise teadaandena ja siis samas tekstis öelda, et me endiselt äh, arutleme selle üle, kas seda tuleks tegelikult rakendada või mitte. sellist poliitilist muljet küll jätta ei tohiks. härra Kaasa. mina ei ole nõus selle seisukohaga. proua Rodriguez koos Tomiga esindab meie fraktsiooni ning mina tahaksin teada, ma tahaksin rõhutada, et tema seisukoht ei ole enamuse seisukohta. siin ei ole tegemist midagi, kellegi isikliku auküsimusega. me peaksime ühiseks rindeks äh, koonduma selle protsessi käigus ning äh, enda poole võitma ka komisjoni ja nõukogu. meil ei ole aega praegu hakata rääkida nendest küsimustest enam, äh, et nendest küsimustest rääkida, tegemist on mittesiduva avaldusega, ärgem hakakem siin asju suure kella külge riputama või näitama neid suurematena, kui need on. me tõesti peaksime esindama kogu komisjoni ja mitte ainult osa sellest. proua Jungeerius, palun. kas härra Kaasa nüüd tähendab, et me peame tõesti hääletama selle üle, kas seda kaasata või mitte? kui te ütlete, et proua Rodriguez ei esinda komisjoni enamust siis ma ei tea, kuidas teie siin arutas, arvutasite ja kas tõesti peaks hääletama hakkama. aga minu jaoks on äh, oluline see, et meil ei oleks mitte ainult hea kohtumine Göteborgis vaid et meil oleks ka midagi enamat kui lihtsalt sümboolne sõnum saata Euroopa kodanikele. Göteborgis ja ka tulevikus. aga kui tahate hääletada, siis ma arvan, et praegusel hetkel me küll hääletada ei saa. meie ei saa otsustada tõesti, me ei saa praegu hääletada sellepärast et kui meil toimub hääletus, me, me, me ei, siis me ei kirjutagi alla sellele ühisele teadaandele, Pandora laegas avaneb ja nii edasi. Sherpad teevad ka väga hästi, et me ei saa tegelikult hääletada, me ei saa mitte midagi muuta, see oleks halb, see oleks halb meie kõigi jaoks, sotsiaaldemokraatide ja teiste jaoks, väga tore, et äh, kõik kohtuvad seal Göteborgis ja nii edasi ja nii edasi. proua Rodriguez mainis seda voodi probleeme, mina kavatsen omalt poolt öelda, et meie nimel palun püüdke vähemalt ähm, kaasata selle komisjoni ja parlamendi enamus, mitte ainult lähtuda oma isikust. igalühel on omad isiklikud seisukohad selles küsimuses, tõsi aga te ei saa esindada mitte ainult oma isiklikke seisukohti, saate esindada parlamendi seisukohti. ma ei taha mingit arutelu, ma ei taha mitte midagi uuesti alustada, sellepärast et kokkulepe on saavutatud ja kõige halvem, mis juhtuda võib, on see, et äh, selline arutelu äh, avalikkuse ette jõuab, sest et me aitame sellega ainult, selle, see oleks ainult vesi populistide vest-, veskile. meid on vähe kohal ja ma arvan, et mingisugust midagi uut siin oodata ei ole ja keegi rohkem sõna ka ei soovi, siis äh, ma võtan otsad kokku. minu meelest on väga tore, et me sel teemal mõtteid vahetame. ja et me räägime sotsiaalsest päevakorrast, sotsiaalsest sambast. see on oluline teema, eriti saabuvate Euroopa valimiste valguses. väga hea on, et meil on äh, sotsiaalse sisuga päevakord. et tegemist ei ole mitte ainult tehnilise teemaga, mille vastu ei tunne hää-, valijad ega kodanikud mitte mingisugust huvi mängus on äh, nende töökohad, äh, nende väärikus ja nii edasi. see on sammuke õiges suunas. ma ei tahaks, et me hakkaksime nüüd äh, seda siin ründama, sellepärast et me ei leia sobivat lahendust praegusel ajahetkel. ma olen veendunud, et arutelu jätkub aga võib-olla peame selle teema juurde tagasi pöörduma ka ametlikult, ähm, kas varem või hiljem. aga ärgem laskem seda ähvardada ettevalmistustööd ühise teadaande vallas, sellepärast et me oleme nii mitmeski küsimuses, äh, olulistes küsimustes ühel meelel me teame kõik, et see on oluline, me pöördume võib-olla selle teema juurde tagasi, selle sõna teema juurde tagasi, aga ärgem laskem sellel arutelul meie tööd halvata. meie esindatus Göteborgis on hea, rakendame võimalikult tugevat retoorikat, me näitame, et me oleme ühtsed juba see arutelu, et meil siin toimub arutelu, ettepanek, liikumine selles suunas, juba see on hea algus. me oleme näinud, et seisukohad on erinevad siiski mitte väga, sügavad erinevused, sellest saame tulevikus veel rääkida. nii et ähm, ka Sherpadele ütleksin, et kui vaja, võib-olla tuleb meil uuesti kokku tulla ning loodetavasti olete valmis vastama meie kutsele uuesti positiivselt, kui pöördume jälle teie poole. ja tegutsegem edasi nüüd nii et see mitteametlik kohtumine Göteborgis on midagi, mis tõesti ka midagi tähendab meie jaoks ja meie komisjon, loomulikult me ei ole rahul sellega, kui vastutav komisjon nendes küsimustes ei ole esindatud. Göteborgis. ja nagu härra Kassa ütles, nagu teised on öelnud, loomulikult ka fraktsioonid peaksid olema esindatud võib-olla selle võitlusega ka kaotame, aga ega see ei tähenda seda, et me ei peaks lahingule asuma, nagu teisedki siin on seda teinud. anname endast parima ning hoiame üksteist kursis. ning võib-olla siis on meil vaja veel kohtumisi korraldada. suur tänu, et täna siia tulite. suur tänu teile teie olulise toetuse eest ja suur tänu teie avalduste eest. aitäh teile! meie tänane kohtumine on käesolevaga lõppenud. I didn't say when we have next meeting, but that's not necessary.